ist äh, für die äh, entwicklung der region dort. tähtis on tagada stabiilsus sealses piirkonnas paremad äh, elutingimused ja me peame tagama ka julgeoleku ning mõtlema rändeküsimuste peale. kui ei ole majanduslikku ja sotsiaalset arengut, ei ole ka stabiilseid riike ja siis ei ole ka toimivat koostööd näiteks võitlemaks inimkaubitsejate vastu ja samamoodi pole võimalik luua siis ka eelduseid selleks, et inimesed Vahemerel ei sureks. Sahara piirkond ma arvan, et me peame siin ise väga palju ära tegema, kolleeg Benifei on tõesti väga hea raporti koostanud ja ta teeb siin ka ettepanekuid, kuidas võimaldada seda, et liikmes, et need riigid seal üksteist toetaksid. meie lähtume siin pigem vanast koloniaalsest arengust, mitte aga sellest, et need riigid seal omavahel koostööd teeksid ja võib-olla oleks tõesti väga tähtis, et need riigid seal just taristu valdkonnas omavahel paremini koostööd teeks, kaubandussuhteid tugevdaks sealses piirkonnas, piirkonnas, nii et äh, need riigid saaksid siis ka parema poliitilise ja majandusliku tuleviku ning äh, niimoodi ka üleüldiselt olukorda parandavad. tegemist on meie lähinaabritega, tegemist on riikidega, mis jagavad meiega Mare Nostrumit, Vahemerd. meil on vaja teha koostööd ja on väga tähtis, et me pingutaksime palju. see on ka meie enda huvides et me toetaksime neid riike niimoodi, et äh, inimestel tingimused kohapeal oleksid paremad, see on ju ka eelduseks selleks, et meil oleks ka Vahemere ümber rahu, demokraatia, õigusriigi põhimõtted. aitäh! suur aitäh! nüüd saab sotsialistide ja demokraatide nimel sõna Anna Gomes, palun eurooplaste eh, vaikimine pärast Alžeeria rahumeelseid meeleavaldusi näitab, et me pole midagi õppinud Araabia kevadest. sellepärast me usume muinasjuttena, et kui näiteks, et Liibüal on valitsus ja, ja rannakaitsejõud äh, Eh, ning eh, ühtlasi räägime sellest, et eh, Egiptuse uuel presidendil on viisakamad kombed kui Mubarakil ja nii edasi. samas aga me ei tee midagi selleks, et need rahvad, kes soovivad demokraatiat ja arengut, saaks meie tegelikult toetuse. see tähendab seda, et meie aitame äh, partnereid ning me vaatame oma väärtustest mööda, see tähendab ka seda, et me ei aita, anna uusi võimalusi selle piirkonna noortele. sellepärast on väga oluline äh, rõhutada kõiki neid punkte, mida mainis härra Benifei, oma raportis eh, ja eelkõige tuleb eh, nõuda, et need riigid kaitseks vähemusi naisi ning eh, samuti peavad nad võitlema inimkaubitsejatega ning narkokaupmeestega, samuti ka terrorirühmituste vastu, kes finantseerivad oma tegevust ka maksuparadiisides, samuti tuleb liikmesriikide poolne relvamüüks neile riikidele ära lõpetada ning äh, äh, kokkuvõttes see kõik äh, kahjustab meid siin Euroopas. järgmisena saab ECR-i nimel sõna härra Tšernetski. Teil on üks minut. suur aitäh, president aitäh, volinik. ma arvan, et me peame õppima Araabia kevadest ning see õppetund peaks olema ka see, et me ei peaks kiirustama kui me hakkame hindama olukorda piirkonnas. vahel me toetame poliitilisi jõudusid, mis pikaajalises perspektiivis võivad endaga kaasa tuua veelgi suuremaid probleeme, kui äh, seal varem olid ja ma arvan, et me peaksime just sellisest põhimõttest lähtuma ka siis, kui me räägime Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna riikidest. peame ilmselgelt toetama neid, kes jagavad meie väärtusi. me peame samal ajal aga hoolitsema selle eest, et tegemist ei ole siis mingi massirände algusega. E e suur aitäh ning ALDE nimel annan nüüd sõna Mariette Saakele kaheks minutiks. suur aitäh, volinik, president, kolleegid. rahvasaadikuna oli üks esimesena küsimusi, millega me millest ma rääkisin ja nüüd lõpetan äh, samuti sellel teemal rääkides neist vabaratest inimestest, kes äh, avaldasid meelt, nõudsid õigust omaenda elusid juhtida. Nende väärtused on väga äh, olulised, need inimesed vajavad tugevat Euroopa toetust. meie, kui meie ei soovi mõjutada naabrit, ei tähenda seda, et nemad ei mõjuta ne-, meid. mul on alati tunne, et me kaotasime häid võimalusi, kui oleksime investeerinud rohkem Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika meeleheitel ja olnud noortesse, siis mis oleks edasi saanud, sest äh, selliselt investeeritud raha kasvab, sellepärast me soovisime ka Lähis-Ida Marshalli plaani investeerida, et toetada demokraatiat, äh, inimõigusi, eriti naiste ja vähemuste õiguste kaitset. sest äh, aastaid on riik, neid riike juhtinud korrumpeerunud valitsejad ja seega on üleminek väga raske, aga samas on nad seda väärt. ning Euroopa Liit äh, tegelikult mingil hetkel äh, liikus vastassuunas edasi, Süüria sõda ja Süüria äh, immigratsioonilaine tõi kaasa küünilised äh, kauplemised, selle asemel, et äh, kaitsta inimesi, kes äh, kohutava vägivalla eest põgenesid, äh, üri-, veeretati see kohustus teiste õlgadele ning andes raha samadele diktaatoritele, kes sundisid inimesi kodudest lahkuma. vaadates tänast Alžeeriat, tundub, et ring on täis Egiptus on endiselt viitsütikuga pomm, Türgi samuti, Liibüa on läbi kukkunud riik ning Süüria riik Süürias eh, eh, lõõmab sõda edasi. Euroopa ei suuda selliseid probleeme lahendada. seega väga valulised ja olulised õppetunnid peaks meile õpetama midagi meie rolli kohta maailmas. peaksime oma poliitikat parandama ning mitte kõrvale hiilima oma vastutusest, sest meie saatused on lahutamatult seotud inimestega, kes elavad Lähis-Idas. aitäh, aitäh järgmisena saab äh, roheliste nimel sõna Jordis Solee üheks minutiks, palun. aitäh, president. suured lootused äh, ja ootused, äh, mis käivitasid Araabia kevade, pole õnneliku lõpu leidnud. enamuses eh, riikidest eh, mässude põhjused, töötus, vaesus, autoritaarsus, korruptsioon ei ole lahendust leidnud ja mis veel hullem, mõnes riigis on eh, olukord veelgi halvem. Euroopa Liidu reaktsioon viimastele arengutele araabia riikides peab tunnistama, ei olnud olukorra kõrgusel ning äh, rõhutama peab ambitsioonide äh, puudust ning ka seda, et mõned riik, mis riigid hindavad oma erahuvisid äh, ja erisuhteid rohkem kui koordineeritud ja sidusat reaktsiooni. seega on oluline, et Euroopa Liit tõstaks inimõigused ja demokraatia oma poliitika keskmesse Eh, oma suhetes Põhja-Aafrikaga, sest eh, autoritaarsed režiimid on oma loomult eh, nõrgad ning mingisugused investeeringud ei ole mõistlikud, kui ei suudeta nendega garanteerida õiguste kaitset. aitäh, Jordi. järgmisena saab kuue nimel sõna kolleeg Viegas üheks minutiks passados oito anos sobre a chamada primavera. Araabia kevade algusest on kaheksa aastat möödas ning on kohutav eh, mõelda selle peale, et inimeste kannatusi süvendasid eh, lääneriikide eh, prohmakad. olukord on aina ebakindlam, mõelgem, sekkuti sõjaliselt Liibüas, Süürias ja imperialism tekitas selle äh, piirkonna täieliku destabiliseerimise ning äh, tõi kaasa terrorismi, inimkaubanduse ning äh, ka organiseeritud kuritegevuse erinevad äh, vormid. see ei, sellised asjad ei teki juhuslikult, nad on osa palju laiemast strateegiast, mis on seotud energiapoliitikaga meie oleme selles resolutsioonis täheldanud kriitilise suhtumise puudumist Euroopa Liitu, Ameerika Ühendriikidesse ja NATO-sse. mõistame hukka inimõiguste ärakasutamise ning nõuame rahvusvahelise õiguse austamist ja kasutamist selles piirkonnas. suur aitäh ning nüüd annan ENF-i eh, e nimel sõna härra Schaffhauserile üks minut pas un printemps, mais un äh, praegu me rääkisime keva, kevadest, aga praegu on talv, pikk äh, surmade ja hukkumiste talv, see on islamistide talv äh, selles regioonis Äh, kui me näeme täna mingeid liikumist, sellepärast et revolutsionäär, revolutsioonilised islamistid on äh, lüüa saanud äh, Egiptuses, Süürias, Iraanis ja seda kõike Euroopa tahtel, keda toetasid ameeriklased Egiptuses, islamistid, salafistid, see kõik on tekitanud vägivalda Äh, kogu piirkond on kaoses. Benifei raport kinnitab, et kõik see oli demokraatlik. Äh, tegelikult äh, oli aga tegemist Ida-Euroopa revolutsiooni, ei olnud mingit pistmist Ida-Euroopa revolutsiooniga. seal ei järgita mitte mingeid inimõigusi, tegemist on hoopis vastupidisega, riik konsolideerib oma võimu, sest see on ainukene rahu tagatis. aitäh järgmisena saab sõna härra balczó. az arab tavaszról és következményeiről. aitäh mulle sõna andmast! pärast araabia kevadet kirjutati raport kus öeldakse et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta sündmused olid positiivsed ja väidetavalt olevat diktatuurid asendatud demokraatlike süsteemidega. Ameerika, Briti üksused küll tõukasid troonilt varasemad diktaatorid, aga esile kerkisid hoopis uued diktaatorid ning illegaalne ränne ning suurenes. Euroopa ja see ränne ohustab Euroopa identiteeti. muidugi võib kirjutada igasuguseid aruandeid, aga kui aruandeid kirjutada, siis tuleks äh, rääkida ka sellest, mis sai põliselanikest. siin tuleb selgeid sõnu kasutada. suur aitäh, kallis kolleeg ning järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks härra Preeda nii, nüüd mikrofon töötab, aitäh. niisiis, Araabia kevade tulemused on väga eh, kehvad, ma ei saa eh, võrrelda eh, Araabia kevadet kommunismivastase revolutsiooniga või ka oranži revolutsiooniga, mida meenutas härdalt meie Kremli käsilane on riike, mis äh, on demokraatia teenele suundunud, nagu näiteks Tuneesia, teised riigid aga vaevlevad endiselt reformide käes, nii et äh, see äh, demokratiseerumisprotsess ei toimu sugugi mitte sünkroonis, nagu see toimus Ida- ja Kesk-Euroopas kaheksakümnendate lõpus. Euroopa Liidul on äh, olnud oluline roll noorte demokraatiate toetamisel äh, ning äh, toetades noorsugu nende elukutse valikul. meie strateegia on erineval määral õnnestunud, sõltuvalt riigist ja kontekstist, kuid olen kindel, et inimõiguste kaitse ja õigusriigi kaitse äh, peavad mängima olulist rolli suhetes partneritega. samas on vaja ka meie tugevdada meie ähm, tegevuse sidusust ning äh, tuleks äh, meenutada liikmesriikidele, et nad äh, käituks sidusalt ja näiteks suheldes Venemaaga peab meie reaktsioon olema ähm, koordineeritum, näiteks kas või Süürias äh, Eh, suur aitäh teile mõistmise eest, härra president. suur aitäh, eh, härra Preda ning nüüd ma annan sõna Niina Tšillile, palun pooleteiseks minutiks. president, president kaheksa aastat tagasi olid lootused suured, loodeti, et Vahemere regioonis tekib demokraatlikum eh, olukord. praegu on pilt aga üsna kurb kahe tuhande üheteistkümnenda aastaga võrreldes on olukord halvenenud. sissetulekute erinevused on suurenenud, samuti noorte tööpuudus, see on üks kõrgemaid kogu maailmas. selle asemel, et tegeleda nende oluliste probleemidega, Euroopa Liit liikmesriikide survel on keskendunud julgeolekule ja rände haldamisele selline lühinägelik lähenemine eh, ei arvesta kasvava pahameelega meie lõunanaabrite juures on lihtsalt aja küsimus, enne kui protestid jällegi puhkevad. volinik, ma olen saanud kirju oma äh, valijatelt äh, Liibüas toimuvatest sisserändajate inimõiguste rikkumisest, mis on Euroopa Liit teinud selleks, et uurida äh, neid süüdistusi Euroopa Liidu rahastatud osapoolte kohta, kuidas toetab Euroopa Liidu liit äh, Vahemere ja äh, regiooni riike, kes üritavad äh, toime tulla kasvava rahvaarvuga. kuidas me suurendame noorte osalust otsuste langetamise protsessis, kuidas me suudame võidelda korruptsiooniga? Venemaa jalajäljed selles piirkonnas üha laienevad, kuidas me reageerime sellistele geopoliitilistele ambitsioonidele, aitäh! tänan teid, kallis kolleeg, järgmisena saab sõna üheks minutiks äh, härra Jurek. president, lugupeetud daamid ja härrad. Araabia kevad on väga tähtis sündmus ja väga tähtis õppetund, mida me ei tohiks unustada tegemist on vastutuse õppetunniga. me ei räägi siin ju mingist abstraktsest poliitilisest realismist, ei, me räägime vastutusest inimeste ees, sest Araabia kevad on põhimõtteliselt kodusõda Süürias, tegemist on sõjaga, mis on jõudnud viimasegi süürlaseni ning see on samamoodi ka kodusõda Liibüas ja see on ka tegelikult olnud ISISe kasvulavaks ning ma tahaksin toonitada, et kui tähtis on see, et me hoolitseksime Magrebi riikide arengu eest, me ei tohiks aga sekkuda konfliktidesse, mille lõppu me ei suuda ette näha, sest me oleme näinud, mis on sellise tegevuse tagajärjed. kolleeg suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Kolumbia. Oui, monsieur le président, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets dont ils. suur aitäh. jumal naerab äh, inimeste plaanide üle, see tuleb mulle meelde, kuidas ma näen, kuidas Euroopa-meelsed on hirmus ämmel toonud viis aastat äh, tagasi pärast araabia revolutsiooni, mida te kutsute kevadeks pära-, te käivitasite härra Obamaga käsikäes Liibüas ja Siirias kodusõjad, mille tulemus on olnud tragöödia olnud ning kaasa toonud terrorismi leviku, millest kõik teadlikud oleme. Sarkozyd ja Hollandid peavad kunagi Euroopa rahvastele aru andma äh, selle pärast, mis nad teinud on. Euroopa Liit kaotas igasuguse äh, toetuse Araabia riikides ning äh, tõi kaasa Liibüa kokkuvarisemise. Euroopa Liit äh, on näidanud oma tõelist palet, äh, ta on lihtsalt globaliseerumise lakei ning meie rahvad peavad äh, kannatama meie sinisilmse poliitika pärast, ainult rahvusriikid Euroopa suudab lahenduse tuua sellistele rahvastele. Parola... aitäh, järgmisena saab sõna härra Mian Mon pooleteiseks minutiks, palun. Mik-, mikro, ma-, mikro, por favor. palun kasutage mikrofoni ma ütlen veel kord, et meie lõunanaabrid on meie jaoks väga olulised õnnetuseks viimastel aastatel paljudes neist riikides ei toonud äh, Araabia kevad kaasa demokraatlikke režiime, vaid neil on väga palju äh, probleeme, majanduslikke, sotsiaalseid, julgeolekualaseid väljakutseid. Need riigid peavad olema olulised Euroopa institutsioonide jaoks. viimase paarikümne aasta äh, jooksul oleme pööranud palju tähelepanu Ida-Euroopa riikidele ning meie lõunanaabrid on pisut meie tähelepanust ilma jäänud. nüüd Äh, on äh, erilise tähelepanu alla Pärsia lahe riigid, kuid samas äh, on just oluline nendele riikidele tähelepanu pöörata võitluse terrorismi vastu, kliimamuutuste vastu, rahvusvaheliste suhete tõttu investeeringute ja muudel põhjustel. samuti peame tõhustama meie poliitilist dialoogi nende riikidega, seda nii kahepoolselt kui multilateraalselt. selleks on võimaluse andnud ka Vahemere Liit, kes on kümme aastat vana ja mida ei ole piisavalt kasutatud, hoolimata suurtest ootustest, millega ta loodi, kuid äh, mis pärast Araabia kevadet pole kogu oma potentsiaali saanud kasutada. tahaksin ühtlasi rõhutada seda, et paljudel riikidel, näiteks Hispaania, on tihedad äh, sidemed lõunanaabritega geograafilistel ja ajaloolistel põhjustel me ei, kõik soovime suuremat dialoogi, koostööd, eh, toetust, eh, et arendada majandust selles piirkonnas ning noorte koolitused. nii, eh, meie naabrid peavad olema prioriteetse tähtsusega Euroopa Liidule ja selle naabritele. suur aitäh teile, kallis kolleeg, nüüd saab sõna kolleeg Tägeš. elnök úr föltétlenül elismerésre méltó az európai unió azon törekvése hogy érdemi szerepet. härra president on kiiduväärt see et euroopa liit pingutab selleks et lähis idas ja põhja aafrika piirkonnas äh, kriisidest ja sõdadest äh, materdatud piirkondi aidata ja nende tulevikku parandada. Vahemere pagulaskriisi lahendamine on kõikide huvides, päritolu, transiit ja vastuvõtvate riikide huvides. seega on see ka Euroopa Liidu huvides aidata Põhja-Aafrika ja Sahara taguste riikide riike aidata. siiamaani on meie pagulaspoliitika läbi kukkunud, see vajab uut kurssi. illegaalne sisseränne tuleb lõpetada ja seda tuleb teha nii, et võitleme põhjuste vastu. meil on vaja uut rahvusvahelist allianssi ning toetada päritoluriike me ei tohiks sealseid probleeme Euroopasse tuua, vaid hoopis koha peal aidata. selle nimel töötab ka Ungari mudel. aitäh teile! ja juhataja mikrofon ei ole enam kuuldav. nüüd alustame vaba mikrofoni vooruga ning sain ühe taotluse, kelle ning annangi sõna Julie Wardile, palun. aitäh. jah, ei ole just kõige parem aeg siin kojas sellisest olulisest teemast rääkida Araabia kevade puhul jätsid Euroopa riigid kasutamata võimaluse arendada ambitsioonikat välispoliitikat, mis rajaneb inimõigustel ja õigusriigil. me vedasime noort põlvkonda alt, neid, kes neid liikumisi juhtisid. me seadsime esmakohale lühiajalised majanduslikud huvid, mitte pikaajalise tee demokraatiale. me oleksime võinud olla ambitsioonikad, selle asemel aga kaitsesime oma huvi me palusime oma eh, naabritel tegeleda rändega meie asemel, me panime oma piirid kinni. me panime silmad kinni selle üha halveneva inimõiguste kaitsjate olukorra eest ja kohutavad eh, Äh, nais, naiste ja seksuaalvähemuste õiguste rikkumise eest. noored inimesed Alžeerias protesteerivad, nad tahavad äh, rahumeelselt asju muuta ja on aeg, et Euroopa Liidu välispoliitika oleks oma ülesannete kõrgusel. me peame toetama äh, inimõigusi Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas ja mujal. suur aitäh, lugupeetud kolleeg. annan nüüd sõna volinik Haanile palun, volinik. suur aitäh. kõigepealt eh, tahaksin teid kõiki tänada eh, nende sõnavõttude ja seisukohtade eest minu arvates oli tegemist viljaka aruteluga, väga eh, mitmeid huvitavaid seisukohti esitati, raport kutsub üles tihedale koostööle Euroopa Liidu liikmesriikide ja meie lõunapoolsete naabrite vahel, mis keskendub inimõigustele, sotsiaalmajanduslikule arengule ja demokraatiale, need on meie jaoks prioriteedid me kaalume väga et, hoolikalt teie ettepanekuid ja teie muresid ja teeme kõik, mis meie võimuses, et Vahemere regioon oleks tõhusa dialoogi eh, piirkond, sellest saaksid kasu kõik selle regiooni riigid ja härra Prokk on küll siin juba lahkunud, aga ma tahaksin öelda, et äh, asi on ka regioonide vahel, regioonisiseses äh, koostöös äh, Vahemere lõunapiirkonna riikide vahel, sest et väga palju pot-, potentsiaalist on seal veel kasutamata. aga suur aitäh selle raporti eest, see on suur toetus sellele tööle, mida me regioonis teeme, aitäh! suur aitäh ning enne, kui ma annan sõna raportöörile, tahaksin öelda, et väga ähm, huvitav arutelu oli Äh, selles arutelul osaleda, pidin asendama ootamatult kolleegi, aga see oli siin väga huvitav. suur aitäh, ütleb härra Benifei. Äh, eelkõige teie viimaste sõnade eest ma sooviksin tänada volinik Haani tema imekauni panuse eest tänasesse arutelu tahaksin tänada ka kõiki kolleege äh, nende panuse eest praegusesse äh, Äh, mõttevahetus, ma olen veendunud selles, äh, rääkides taaskord volinikuga, et teie äh, sõnavõtt Vahemere piirkonnaga oli oluline osa meie tänasest arutelust. tahaksin meenutada Naisõiguskomisjoni arvamusest, Maria Arena ei saanud küll kohale tulla, kuid ta esitas väga hea arvamuse, mis rikastas äh, tunduvalt meie raportit, eriti puudutas see naiste rolli äh, ühiskondade ülesehitamisse. sest meie naabruspoliitika, äh, nagu seda ütlesime juba kaks tuhat viisteist, aitas erinevaid ähm, aspekte arvesse võtta nende riikide arengus ning äh, samuti eh, on oluline rõhutada, et eh, on vaja välja töötada spetsiifilised suhted, eripärased suhted kõigi riikidega. meil ei ole vaja kuidagi eh, sekkuda partnerriikide siseasjadesse, ütleme seda ka oma raportis, tingimuslikkust tuleb rakendada rangelt ning see ei tähenda seda, et me äh, riigi juhtimisse sekkuksime. tuleme, tuleb lihtsalt toetada kodanikuühiskonna ülesehitamist, me äh, on vaja sellist kodanikuühiskonda, mis on meie tegevuse keskmeks, äh, me peame kaitsma inimõigusi, me peame kaitsma vähemuste õigusi, opositsiooni õigusi ning loodetavasti võtame homme selle olulise teksti vastu, see on oluline pana-, panus Euroopa Parlamendi poolt enne uue parlamendi tegevuse alustamist väga olulises strateegilises valdkonnas meie välistegevuse jaoks. suur aitäh, kolleegid! suur aitäh viiele julgele kolleegile, kes arutelu lõpuni jäid siia ning arutelu on nüüd äh, lõppenud ning hääletus toimub homme, palju edu! ning eh, homme äh, äh, algab äh, istung kahe, üheksa null null ja tänase äh, istungi protokoll äh, avaldatakse meie äh,, meie koduleheküljel, aitäh!